raport, mis puudutab lossimiskohustust ja kõigepealt annangi neljaks minutiks sõna härra raportöörile, härra Kadekile. proua president, härra volinik, kallid kolleegid, läbirääkimised kestsid kaks kuud selleks, et jõuda nende meetmeteni, mida peavad rakendama kohalikud võimuorganid ning ka kalurid, mis ju muudab täielikult äh, ühist kalanduspoliitikat, ma olen alati öelnud, et lossikohustuste ellu rakendada on väga keeruline, ma kordan seda veel ka siinkohal, eriti mis puudutab mitme liigiga püügipiirkondi ning ühtlasi ka väikesemahulist äh, kalapüüki. nüüd, äh, härra volinik, teie peate töötama välja õigusakti ning ühtlasi mõõtma siin ka sotsiaalset, majanduslikku mõju. nüüd lossi kohustus on täielik, jah, loomulikult iseendast, iseenesest on see ju tore mõte, me tahame siin kutsuda üles kalureid paremini valima, mida nad püüavad, aga me ju teame, et tegelikkuses seda meedet ellu rakendada on üsna keeruline kõigepealt üritame me säilitada kalavarusid, teiselt poolt aga tagada ka jätkusuutliku majandustegevuse ja tagada ka püügivahendite parema selektiivsuse. triloogi käigus jõudsime me kokkuleppele ning õnneks on meil tänu sellele kokkuleppele võimalik ka negatiivseid mõjusid vähendada. komisjon peab iga-aastaselt avaldama ka äh, rakendamist puudutavad raportid ning leidma ka lahendused ja raportid äh, töötatakse välja nende andmete põhiselt, mille on saatnud loss äh,, liikmesriigid. lossi kohustus äh, kohaldub esimesest jaanuarist kaks tuhat seitseteist ning seega on äh, kaluritel võimalik äh, endale võtta veidi aega. ning tootjaorganisatsioonid peavad samuti kohaldama vastavaid meetmeid ning mis puudutab noorkalasid, siis need kavad on ellu rakendatavad liikmesriikide poolt nüüd äh, soovimatut kaaspüüki puudutavad meetmed on siin muutunud veidi leebemaks ning videovalve ei ole enam kohustuslik. eelmise arutelu ähm, eelmises arutelus me rääkisime Läänemere mitmeaastasest kavast ja äh, kõik ütlesid, et see on väga tähtis, sest et see on esimene seda tüüpi kava, mis töötatakse välja vastavalt uuele kalanduspoliitikale. ja nagu ütles äh, ka meie kolleeg Afronte ning ka teie, härra volinik, siis osutub see kindlasti eeskujuks kõikidele järgnevatele kavadele. liikmesriikide tegevus aga valmistab meile siin muret. liikmesriigid üritavad jätta kõrvale Euroopa Parlamendi ja meie pädevused hoolimata Euroopa Kohtu lahendist Venezuela asjas, mis Äh, ju ütleb ette, Euroopa Parlamendil oli õigus ning et kaasotsustusmenetlus kohaldub mitmeaastaste kavade puhul. Äh, Prantsusmaa ja Hispaania äh, tegevus on öelnud, et tavapärane menetlus siin ei sobi, mitmeaastaste kavade jaoks välja pakutud rakkerühma näiteks nõukogu ei toetanud äh, nendel rühmadel ei ole mingisugust ähm, institutsioonide vahelist aspekti. parlamendi ja nõukogu vahel on saavutatud teatud usaldus, kuid Prantsusmaa ja Hispaania tahavad selle nüüd ära rikkuda. nii et mina olen, äh, tahan siin hukka mõista Prantsusmaa ja Hispaania äh, katsetused äh, aluslepinguid rikkuda ning ma tahan siin üles kutsuda nõukogu äh, käituma mõistlikult ning äh, ma ei, ma lähen täiesti lõpule välja selleks, et parlamendi pädevustest kinni peetakse, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna volinik Veela ja püüdke palun kolme minuti piirist kinni pidada suur aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, härra Kadek. lossimiskohustus on väga oluline element reformitud kalanduspoliitikas. selle eesmärgiks on lõpetada tak-, äh, tagasiheite äh, praktika, äh, mis heidab negatiivset varju sellele tööstusele, mis mõjub halvasti mere ökosüsteemidele ja kalavarude jätkusuutlikule ärakasutamisele Äh, omnibusi ettepanek, mida te täna arutate ja mida te hääletama hakkate, on oluline samm edasi ja see toob kaasa endaga õigusselguse ja loob võrdsed võimalused sellele sektorile mm, kui me räägime siis äh, lossimiskohustusest. kõigepealt ma tahaksin tänada härra Lange Täkki ja kõiki variraportööre äh, selle eest, et nad on teinud tõsist tööd kompromisside leidmisel. mul on hea meel, et äh, lõppude lõpuks oleme me jõudnud kokkuleppele, mis on aktsepteeritav kõikide osapoolte jaoks. kompromisstekst Äh, mis on kokku lepitud, austab täielikult äh, põhielemente ja aluspõhimõtteid, äh, mis sisaldusid ka meie esialgses ettepanekus. eesmärgiks on tagada õiguskindlus, kaotada ära ebaühtlus lossimiskohustuse küsimuses olemasolevates õigusinstrumentides ning võimaldada lossimiskohustuse õige ellurakendamine. kuid järgmine faas, mis puudutab Ähm, Põhjamerd ja muid äh, vesi, siis äh, see, sellega tuleb ka kiireloomuliselt tegelema hakata ja see tähendab seda, et meil on vaja äh, seda õiguskindlust, mida Omnibus meile nüüd pakub. mul on hea meel teatada, et tagasiheite küsimusega tegelemine on edasi liikunud. liikmesriigid on õppinud pelaagiliste liikide tagasiheite kavadest ja töö nõuandva äh, nõukoguga on äh, tihenemas ja liigub edasi ja liikmesriigid äh, tegutsevad ühiste soovituste ajendil. komisjoni ja liikmesriikide Äh, koostöö on ka äh, väga sujuv ja me oleme õigel teel äh, plaanide paikapanemiseks järgnevaks aastaks. mis nüüd puudutab rakendamist, mis on aset leidnud siiani, see on väga oluline element ja ma pean siinkohal ütlema, et jah, tõesti, me oleme tihedas kontaktis selle tööstusharuga ja riiklike ametivõimudega ja me oleme valmis aitama nende poliitikainstrumentide puhul, mis meil juba olemas on. me oleme Ähm, pidanud arutelusid ka pelaagiliste liikide nõuandekomiteega selleks, et tagada seda, et oleks võimalik tihedalt äh, jälgida seda, kuidas äh, lossimiskohustus tagatakse. isegi omnibussi määruse puudumisel äh, ei ole me kuulnud äh, aasta algusest alates suurtest probleemidest. me oleme saanud ja vastanud äh, mõningatele selgitustaotlustele, mis on tulnud liikmesriikidest äh, ja mis on tulnud ka nõuandvatest kogudest, kuid äh, need on olnud üsna vähetähtsad küsimused. koostöö näib olevat hea inspektorite vahel kes tulevad e, erinevatest liikmesriikidest, ka regioonide vaheline koostöö neil olevat hea ja me oleme näinud e, üldiselt seda, et kaalurid peavad reeglitest kinni. kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et e, me hindame kõrgelt seda vastutustundlikku lähenemist, mida tööstus ja liikmesriigid on siiani üles näidanud ja me loodame, et selline käitumine jätkub ka tulevikus, aitäh! aitäh! ja nüüd liigume edasi fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt saab kaheks minutiks sõna Rahvapartei nimel härra Maato. suur aitäh, proua president, lugupeetud härra volinik, ühise kalanduspoliitika reform on nüüd uueks peatükiks meile siin Euroopas ning kogu püügi lossimise kohustus on sellest ka hea näide. mõnedele meil see päriselt meeldib, teistele jälle mitte, aga see kohustus on lihtsalt praegu fakt, nii et me peame sellega leppima. loomulikult meie eesmärk on liit-, liikuda ikkagi jätkusuutliku kalapüügi suunas, aga teiselt poolt peame mõistma, et meil peavad olema sellised meetmed, mis need muutused ka võimalikuks teevad Need muud, need meetmed peavad olema paindlikud, jätma paindlikkuse kaluritele selleks, et uute meetmetega kohaneda ning seda ongi Euroopa Parlament soovinud, nii et oleks üleminekuperiood ning see kehtib ka sanktsioonide puhul ning samuti peab olema siis Euroopa Komisjoni poolne iga-aastane aruanne rakendamise kohta. meil on siin Omnibus ettepanek ja tegelikult see muutus te-, kujutab endast iseenesest kannapööret, uus ja ühine kalanduspoliitika on ju alles lapsekingades, nii et meil on siin veel pikk tee käia ja meil on vaja kompromissivalmidust kõigilt. mis puudutab lossimise kohustust, nagu komisjon on öelnud, ülemineku õiguse raamistik, nii et meil on vaja siin ju ka tehnilist määrust muuta ning ühtlasi ka piirkondlikke majandamise kavasid selleks, et kohaneda kohalike oludega. kalurid, teadlased, ühendused ning kõik teised sidusrühmad ju äh, praegu maadlevad sellega, kuidas praktikas lossimiskohustust ellu rakendada, nad loodavad siin äh, ühtsemat äh, õigusakti, mis võtaks arvestes seda juba, mis on toimunud esimestel ellurakendamise kuudel. lõppkokkuvõttes soovime me, et see uus õigusakt oleks hea meie merekeskkonnale ning tagaks kalapüügi tulevikus kalapüük on endiselt ju väga tähtis majanduslikult ja ühtlasi ka tööhõive valdkonnas ning ka Euroopa tuleviku valdkonnas. suur aitäh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab nüüd üheks minutiks sõna kolleeg Roodust. austatud president, austatud kolleegid, lossimiskohustus on nüüd sisse viidud ning soovimatu kaaspüügi tagasiheide on nüüd keelustatud Ähm, äh, osad kalad võivad olla liiga väikesed äh, või valest liigist, äh, tagasiheide on väga ohtlik ökoloogilisele ja bioloogilisele mitmekesisusele. paljud kalad, mis siiani olid soovimatuks kaaspüügiks, visati surnult üle pardavete tagasi. ja me pidime olemasolevaid seadusakte muutma, sellepärast et nad ei olnud koherentsed ja Äh, äh, äh, tagaseheitmereeglid, püügi konsistentsid ja nii edasi, neid me pidime siis muutma ja nüüd viiakse sisse kalender selleks, et ellurakendamine lihtsamaks muuta. nüüd on oluline otsustatu võimalikult kiiresti ellu rakendada, aitäh! suur aitäh, järgnevaks saab ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Toomas Sitš, teil on üks minut. suur aitäh. Omnibussi äh, määrusel peab olema selge eesmärk, praegusel juhul on selleks äh, lossimiskohustuse harmoniseerimine selleks, et äh, vältida lisakoorma panemist kalurite õlgadele. mina usun, et kaheaastane üleminekuperiood on igati mõistlik periood, see võimaldab kaluritel kalanduspoliitika muudatustega paremini toime tulla. mul on hea meel selle üle, et lossimiskohustus erand on Horvaatia jaoks paika pannud, see kergendab meie kalurite olukorda. Äh, triivõrgud ei võimalda kalapüügil teatud selektiivsust rakendada äh, ja kaaspüügi äh, elimineerimise võimaluste piirangud on toonud kaasa selle, et Horvaatia kalurid on olnud silmitsi tõsiste probleemidega, mida uus reeglistik aitab nüüd äh, leevendada. Äh, mina hääletan igal juhul selle ettepaneku poolt, mis meie laual on, suur aitäh! suur aitäh, nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna kolleeg Nikolai, teil on no, poolteist minutit. suur aitäh! lossimiskohustuse eesmärk äh, on igati üllas. Äh, jätkusuutlik äh, kalandussektor, kalastussuremuse vähendamine, need on kõik ähm, Äh, aspektid, mis on head uue poliitika äh, kontekstis, kuid äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpus võeti see õigusloome pakett vastu, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal see jõustus, kuid nende reeglite ellurakendamisega oleme ikkagi ajagraafikust juba maha jäänud ja nüüd me hakkame hääletama homme teksti, milles lepitakse millega ühilatakse uute poliitikate tekste selle määruse tekstiga ja siin on paika pandud ka üleminekuperiood ja see võimaldab äh, uute reeglite õiget ellurakendamist. Äh, lossimise kohustus ja see, kuidas seda ellu rakendatakse, äh, võimaldab meil saavutada edu meie poliitikaga. kuid Euroopa parlament on võtnud konstruktiivse lähenemise, parlament on püüdnud leevendada teatud mõjusid äh, Äh, ja seda seisukohta on esitatud läbirääkimistel äh, nõukoguga ka. Äh, ma loodan, et me oleme edukad oma soovides, meil on väga palju kõhklusi ka, sellepärast et kui me nüüd praktiliselt räägime, siis nagu ka Länge Tekk ütles, siis on liikmesriike, kes ei ole rahul selle uue lähenemisega, aga meie kohustus ja komisjoni kohustus on seda lähenemist edendada ja toetada, sellepärast et nagu ma ütlesin, siis see on ühtse kalanduspoliitika jaoks olulise tähtsusega, aitäh! aitäh! järgnevaks saab QNGL-i äh, fraktsiooni nimel üheks minutiks sõna kolleeg Niri Ada. suur aitäh, lugupeetud president, see määrus äh, koostati selleks, et vältida kalade äh, tagasiheidet üle parda. see tegevus ei aita kaasa keskkonna jätkusuutlikkusele. tegemist on suure probleemiga Äh, kõik on nõus, et keskkonna tuleb kaitsta, kuid mina leian, et on vaja kaitsta ka äh, väikesemahulise kalapüügiga tegelevaid kalureid, kes äh, on väga keerulises olukorras, kuna kalandussektoris on väga palju rangeid reegleid, mida tuleb järgida. mina tahan tagada, et see määrus ei mõjuta negatiivselt nende eluolu tegemist on väga tehnilise dokumendiga ja sel põhjusel olen mina teinud ettepaneku muudatusettepanekuteks, mis tagaksid selle, et halduskoormus äh, ei tekitaks neile kaluritele liiga suuri probleeme. minu ettepanek on äh, rakendada ellu lotsimiskohustus äh, samm-sammult, me peame kalurid panema oma eeskirjade keskmesse, sellepärast et väga sageli seda ei tehta väga sageli eh, me kaotame silmist eh, selle, mida kalurid meilt ootavad ja näha soovivad, aitäh! aitäh! ja nüüd saab sõna proua Engström eh, roheliste nimel, aga teda hetkel kohal ei ole ja seetõttu saab EFTD fraktsiooni nimel kolleeg Purs sõna, teil on poolteist minutit. Uh, thank you. Äh, suur aitäh, äh, ühine kalanduspoliitika on halb poliitika, see on ebapraktiline, mitte jätkusuutlik äh, ja õigustamatu. eelmine parlamendi koosseis viis läbi nii-öelda reformi, aga tegelikult tegi, tehti tööd katastroofiga ähm, Äh, Titanicu pardatoolide ümberkorraldamine on heaks võrdluseks siinkohal, jah, äh, kalade tagasiheitmise äh, vältimine on loomulikult väga oluline, kuid lossimiskohustus, mis on osaline ja piiratud, ei lahenda meie probleemi. vaja on tegelikult dekollektiviseerida see poliitika Eh, selliselt, et eh, Prantsuse ja Hispaania kiired eh, laevastikud ei saaks enam rannikuvetes suures mahus kala püüda ja kas Suurbritannia püüab midagi ette võtta? ei, mitte midagi. Briti kodanikud peavad teadma, et Briti poliitikud petavad neid jällegi äh, ja härra Kadeki äh, tegutsemine siin ei äh, muuda seda põhimõttelist tõde suur aitäh ja nüüd äh, saab fraktsioonilise kuuluvuseta saadikute nimel sõna proua Kudan, teil on üks minut. suur tänu, proua president, lossimiskohustus ei ole võimalik ellu rakendada, nad peavad äh, selle, mille nad oleksid tagasi heitnud, nüüd oma laevades varustama ja see on väikesemahulise kalapüügi puhul võimatu ning ühtlasi äh, peavad nad siis nüüd tegema lisareise ja kulutama selleks rohkem kütust, nii et milline see eesmärk siis nüüd on? kas need kalad töödeldakse kuidagi ümber, hävitatakse ja kui seda tehakse, siis kelle huvides? nüüd veel üks küsimus, kes siis lossimis, kellel see lossimiskohustus tegelikult lasub, me peaksime eelkõige ikkagi siin keskenduma püügiga, püügivahenditele ning nendele suuremale selektiivsusele. me peaksime ikkagi siin ette nägema üleminekuperioodi ning ka erandeid väikesemahulise kalapüügi puhul. erandid äh, ja üleminekuperiood võimaldab uuendada neil kaluritel püügivahendeid sellepärast et tegemist on siin ju ikkagi konkreetse õigusaktist tuleva kohustusega. Äh, suur aitäh ja nüüd härra Milan Mon. proua president, lugupeetud härra volinik, losimiskohustus kujutab endast üsnagi suurt kannapööret siin Euroopa kalanduspoliitikas, kalurid, nagu juba öeldud, peavad siin tegema tohutuid jõupingutusi selleks, et tehniliselt olla selle uue Ähm, nõude kõrgusel ja see kujutab endast suuri pingutusi just ka äh, väikesemahulisele kalapüügile. läbirääkimised olid äh, vägagi äh, tihedad ning nüüd on meil siin kokkulepe, mis võimaldab paindlikkust kalossimiskohustuse osas ärgem unustagem, et tegelikult ju varem tagasi heidetud kalavarude majanduslik äh, kuidagi tarbimine on tegelikult üsnagi piiratud ning et kindlasti on meil siin vaja nii mõndagi muuta selleks, et Euroopa kalalaevastik saaks uut Euroopa nõuet tegelikult ka ellu rakendada. laevastikul on vaja aega mina olen pärit Galiitsiast ning Galiitsia on suurimaid Euroopa kalapüügi Äh, kalastuspiirkondi ning siin on meil kindlasti vaja paindlikkust. täielik lossimiskohustus tähendab seda, et püügivahendite selektiivsust tuleb tõsta, püügivõimalusi muuta ja siin on ikkagi praktilised tagajärjed, mida me kõrvale jätta ei saa. kindlasti peame me vaatama, milline on selle uue ähm, õigusakti mõju tegelikult on Euroopa kalanduspoliitikas äh, siin äh, nii mõnda, midagi ka paigast ära ja me oleme ka liitses seda ikka ja jälle alati öelnud, näiteks kuidas kvoote jagatakse liikmesriikide vahel. see põhimõte tähendab ju ikkagi seda, et tagasiheide peab olema lubatud. ja siis äh, aasta-aastalt vaadatakse need püügivõimalused ringi vastavalt sellele, kuidas on seda uute nõuet ka järgitud, aitäh! suur aitäh, üheks minutiks saab nüüd sõna kolleeg Aguilera Garcia. suur aitäh, proua president! Omnibus määrus, mis reguleerib lossimiskohustust, nagu juba on ka öeldud, aga peaksin seda kordama, üks peamisi uue Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika alustalasid, loomulikult on täiesti arusaadav, et tagasiheitele tuleb lõpp teha. määrus loob siin kohustuse Läänemeres ning pelaagiliste liikide puhul ja see oleks pidanud siis jõustuma juba selle aasta esimesel jaanuaril. see on selline normatiivne muutus, mõned eelkõnelejad seda juba ütlesid, see muutus on vägagi suur ja siin tekib praktilisi probleeme rakendamisega, härra volinik, mina tunnen väga suurt muret selle üle, kui vähe informeeritud on tegelikult äh, kalastussektor kalast-, kasutamine ei piirdu ju nende lobistidega, kes Brüsselis on, on erinevad ähm, kalurite organisatsioonid ja nii edasi ning see lossimiskohustuse kohustuslikkus ei ole veel kõigini jõudnud. Is... suur aitäh, järgmiseks saab sõna James Nicholson, teil on üks minut ja suur aitäh, lugupeetud president. kalastustööstus on äh, silmitsi äh, väljakutsetega, millega on silmitsi ka teised äh, sektorid üle kogu Euroopa, nagu näiteks toittööstus. tuleb teha rohkemat ära vähemate vahenditega, tuleb luua jätkusuutlikum ja õitsvam kalandussektor ja samal ajal tuleb kaitsta kalavarusid, aga Euroopa saab ainult teatud määral siin ära teha asju ja Nüüd on äh, mm, kaluritele pannud peale kohustus lõpetada tagasiheide ja äh, tagada täielik lossimine. Äh, jah, see kõik on võtnud pikka aega, aga mõnikord läheb õigete asjade tegemiseks vaja aega ja seetõttu pikaajalised väljavaated, ma arvan, on tööstuse jaoks väga head ja mul on väga hea meel ka selle üle, et parlament on suutnud tagada tagada siin äh, väga vajaliku paindlikkuse ja ma tervitan ka läbi äh, üleminekuperioodi, sellepärast et tõesti läheb vaja aega selleks, et reeglitega kohaneda äh, ja ma loodan, et see projekt on edukas ja toob kasu ka sellele sektorile, aitäh! suur aitäh ja nüüd härra Hatchton, teil on üks minut, palun suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, ärgem unustagem, et äh, see äh, ühine kalanduspoliitika äh, on üheks põhjuseks tagasiheitmetele olnud minevikus, sellepärast et ei ole olnud paindlik poliitika. kõik tahavad tagasiheite lõpetada, eriti just kalurid, sest et nad vihkavad seda, et nad on sunnitud surnud kalu ähm, ettekirjutuse tõttu üle parda heitma aga me saame olla edukad ainult siis, kui poliitikat äh, rakendatakse ellu äh, regioonides spetsiifiliselt. Äh, jah, loomulikult see kompromiss ei ole täiuslik, väga keeruline on see ellu rakendada, eriti just segaliigi sektoris, mis on just Šotimaa kontekstis väga oluline ja seetõttu ma tervitan seda, et siin on antud kaluritele aega reeglitega kohanduda Äh, oluline on vähendada äh, ebasoovitavate kaaspüükide äh, esilekerkimist üleüldse ja üleüldiseks eesmärgiks peaks olema vähendada kalastussuremust, mitte viia probleem merelt kaldale. suur aitäh ja nüüd kolleeg Fronte, teil on üks minut. l'obbligo di sbarco è un passo importante. suur aitäh lossimiskohustus on väga oluline faas ühise kalanduspoliitika arenemisel tegemist on edasiminekuga ja seetõttu meie arutelud on olnud ka sellel teemal väga keerukad ja elavad, kuid tegemist on olnud osaliselt ka käest lastud võimalusega ja seetõttu on meie tulemuseks nüüd vähem kui see, mida ma oleks tahtnud näha. ja Äh, äh, järjest rohkem tegutsetakse vastavalt äh, teadusandmetele ja siin on nüüd väikesemahulised kalastussektorid saanud erandi. Ähm, lisaks sellele ma tahaksin näha pikemaajalist lähenemist kus oleks konkreetsemalt tegeletud just tagasiheite küsimusega. suur aitäh ja nüüd kolleeg Santos, palun. suur aitäh. tegemist on äh, üleminekuga ähm, praeguselt ühiselt kalanduspoliitikalt äh, oma eesmärkide suunal, äh, mis peaksid tagama jätkusuutlikkuse tagasiheitmed on loomulikult otsustava tähtsusega, kui me räägime kalavarude haldamisest ja ääretult oluline on see, et valitakse uus poliitiline lähenemine, aga ähm, see kõik äh, omab äh, kindlasti mõjusid, mida äh, tuleb silmas pidada. minu koduriigis on kalandussektor, mis keskendub erinevatele liikidele ja näiteks Mm, on teatud kalaliike, mida püütakse käsitsi ja äh, äh, ja, ja võib te, juhtuda ka, et äh, ka nende püüdmisel püütakse ka teisi kalu kaaspüügina ja sellega me peame paraku ka arvestama suur aitäh ja nüüd äh, Julie Kööling viimasena, palun, teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, mul on hea meel, et ma saan lõppude lõpuks seda raportit äh, toetada ja ma tahaksin tänada härra Kadetit tehtud tõsise töö eest. see on väga keeruline töö olnud, ma tean ähm, kahjuks me oleme jäänud hiljaks oma tööga, sest et tegelikult me oleks tahtnud selle aasta alguses juba näha seda lõppdokumenti, kuid Äh, ma loodan, et äh, kalurid äh, ei kaota usku parlamenti ja meie seisukohta tagasiheitmete küsimuses just ainult selle viivituse tõttu. Ähm, ähm, tegemist on ajutise parandusega, mis katab perioodi, kuniks komisjon tuleb ähm, välja lõplike parendustega, aga mul on hea meel selle üle siiski. eelmine parlamendi koosseis reformis ühist kalanduspoliitikat ja tagasiheite keeld oli üks saavutusi, mis Euroopa Liit tegi, mida minu valijad hindasid kõrgelt ja millega nad, millest nad minuga ka rääkisid ja seetõttu öeldi mulle ka, et ärgem kaotagem ambitsioonikust ühise kalanduspoliitika vallas tööd tehes, tehkem asju korrektselt. suur aitäh ja nüüd vaba mikrofoni voog voor ja kõigepealt saab sõna härra Valensa, palun, teil on üks minut. ma tänan, proua president. jah, see on väga tähtis, keelata tagasiheide hinnangute kohaselt kakskümmend kolm protsenti moodustab tagasiheide püügist ja nüüd on kaluritel kohustus kõik, mis on kommertsväärtusega, ka kaldale tuua. jah, ehm, loomulikult me leiame lahenduse kalale, mis on alamõõduline eh, ja see on jätkusuutlik lähenemisviis, jätkusuutlik ressursside majandamine ning raiskamisele lõpu tegemine. ma tänan raportit, teil on minu täielik toetus. Äh, ma tänan järgmine on härra Vonsulitsa, üks minut. Sorry, uh, it seems that uh, vabandust, tegemist on veaga. mina ei soovinud tossimiskohustuse osas vaba mikrofoni voorus sõna võtta. härra Richard Corbett palus küll sõna. ei olgu nii, siis nimekirjast võtan teid maha ja järgmine on härra Notis Marias. Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί θεμελιώδη αλλαγή στην αλλιευτική δραστηριότητα. Μα τέναν ja nüüd lossimiskohustus, see on kooskõlas keskkonnakaitsega äh, ja ka varude kaitsmise eesmärgiga. see kõik võimaldab meil jätkusuutlikult kalapüüki ja kindlasti on sellel ettepanekul suur mõju just eh, väikekaladele, alamõõdustele kaladele. ja tähtis on, et investeeritaks rohkem äh, nii et meil on vaja pikk üleminekuperiood ette näha, sest kõik see ettepanek on kulukas. ja eriti on vaja toetada just äh, väikesemahulise püügiga tegelejaid ning kindlasti on vaja toetada neid. Um, ja nüüd saab sõna proua Isabel Tomas. Mr. Santos, now it's your, it's your turn nüüd on teie kord igal juhul. Äh, aitäh, lugupeetud äh, juhataja, palun vabandust, äh, härra volinik, mul oli hääletus eelarvekomisjonist, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, me juhindusime äh, loosungitest, kui tegemist oli äh, üldse kalanduspoliitika reformimisega, aga nüüd me oleme jõudnud äh, tegelikkuse juurde ja tegemist on mm, lossimiskohustusega. Ähm, mul on kahju, et me ei ole alati suutnud õi-, tegelike probleemidega tegeleda ja õigeid lahendusi välja pakkuda, kui tegemist on olnud äh, püügivahenditega selleks, et vältida kalade suremist. enamus on valinud selle, et üleliigset kalu töödeldakse ümber kalajahuks, see ei ole olnud minu valik, me peame hindama seda valikut ja me peame vaatama, mil määral see mõjutab kalureid ja nende igapäevast tööd see puudutab igal juhul äh, rannapüüki. aitäh ja nüüd saab sõna Ivan Jakovtšitš. Poštovani gospodine povjereniče, htio bih istaknuti da među ribarima lugupeetud kolleegid, ma tahaks öelda, et mul on palju kaloritest sõpru ja üks Vorotši äh, kaluritest on minu lapsepõlvesõber ja tema alati ütles, et äh, kadu-, kalurid olid skeptilised ja kartlikud ja nad ei usaldanud äh, seaduste tegijaid, mina tahaks olla siin nüüd äh, väikekalurite esindaja ja olla kartlikuna, ma ei tea, kuidas see lõpeb. ma tahaksin samuti uskuda, et lossimiskohustus äh, võrdub jätkusuutliku kalandusega, aga ma oleksin siiski kahtlev selles osas. ma tahaksin igal juhul öelda, et äh, meil on vaja paindlikkust ja äh, ja üleminekuperioodi ja võib-olla paindlikkus ja üleminekuperiood võimaldavad saavutada seda, et väikekalurid tunnevad ennast paremini, kui neid direktiive hakatakse kohaldama. aitäh ja nüüd saab sõna härra Joao Ferreira samuti üheks minutiks. Eh, aitäh. kalade tagasiheide ei ole jätkusuutlik, kuna kalad ei jää ellu, selle vastu tuleb olla ja selle praktika põhjused on erinevad, näiteks ei ole võimalik neid kalu müüa või on tegemist haldamismeetmetega, mis ei ole korrektsed, me peame mõistma, et olukorrad on erinevad Euroopa kalanduses, me peame mõistma, et nende reeglite elluviimine hõlmab erinevaid aspekte, näiteks väikekalapüüki või tööstuslikku kalapüüki. on endiselt küsimusi, millele ei ole vastatud. me nägime hiljuti seda, kui kui äh, meil oli kalurite kuulamine, on palju küsimusi, mis äh, kalandussektoris on ja me oleme teinud äh, muudatusettepanekuid, mis seda arvesse võtavad, äh, enamus blokeerivad neid muudatusettepanekuid, aga need küsimused on tööstuses endiselt olemas. aitäh ja viimane kõneleja nüüd härra Šoltes. Hvala za besedo. Torej gre za aitäh mulle sõna andmast. tegemist on määrusega, millel on majanduslikud, äh, sotsiaalsed ja keskkonnaeesmärgid, aga sellel konkreetsel juhtumil ei, ei ole asjalood nii selged, nagu komisjon väidab. kohati on meil mulje, et need reeglid pigem ei vasta tegelikkusele ja ma küsin, et mil määral on võimalik neid üldse ellu rakendada on võimalik, et need reeglid tekitavad rohkem kahju kui kasu. Te rääkisite järelevalvest ja koostööst kontrollijatega, aga tuleb rääkida ka kaluritega, tuleb äh, viia läbi analüüse, tuleb koguda teavet, vaja on hoolitseda selle eest, et selline kalapüük võiks olla jätkusuutlik ja vaja on veel järelmõtlemise aega. aitäh ja nüüd saab veel kord sõna volinik Vella, kui võimalik, siis palun piirduge kahe minutiga. Thank you, madam president and I would like to thank you. aitäh! suur tänu kõigile väga huvitava arutelu eest. osad teist tõid välja terve rea väljakutseid, mis meie ees seisavad viis- ja kalanduspoliitika reformi läbiviimisel. meie huvid on ühised, meie ühiseks huviks on eh, tugevdada meie kalandussektorit, muuta see jätkusuutlikuks, me peame tegelema meie ees seisvate ülesannetega ning eh, üheskoos eh, toetama meie väga olulist kalandussektorist, sektorit, nii nagu öeldi, siis üleminek on tagasiehitelt lossimiskohustusele. lõppeesmärk on eh, elimineerida nii palju kui võimalik kaaspüüki, üheks võimaluseks on võtta kasutusele selektiivsemad eh, püügivahendid ja lossimiskohustus eh, seda eesmärki toetab. samas tuleb silmas pidada ka seda, et kaitstes tööstusharu teeme me võttes arvesse eh, kalurite parimaid huve ja pikaajalist säästlikkust. osad teist mainisid eh, paindlikkust ja paindlikkus on olemas eh, de minimis sätete raames, mida võetakse arvesse ka tagasiheite puhul ning paljud teid mainisid, et, et kontrakt, direktiiv on ajutine, tulevad uued meetmed ning ka kontrollimääruse läbivaatamine seisab ees. ning me, me ei jäta kalureid üksi, tahaksin teile meelde tuletada, et meie merendus- ja kalandusfondist antakse samuti toetust kaluritele selleks, et näiteks oma püügivahendeid kohandada kalalaevadel. härra Kadek mainis äh, õiguslikku küsimust parlamendi ja nõukogu vahel, ma ei tea, kas ma peaksin sellele vastama, aga toon välja ühe kommentaari, mis tuli välja ka läbirääkimiste käigus nõukoguga. mul on väga hea meel, et nõukogu kiitis heaks täiemahulise üldise lähenemisviisi ähm, ja seda ka õigusliku aluse osas ning ähm, meie kindlasti peame kinni institutsioonide vahelise rakkerühma eesmärkidest. oluline on see, et kõik osapooled võtavad oma vastutust ja tööd tõsiselt ja et koostöö sujuks hästi. ning olen kindel, et kõik need probleemid, mis on veel lahendamata, leiavad tulevikus käsitlemist ja lahenduse aitäh, härra volinik ja nüüd saab veel kord sõna raportöör härra Len Kadek kaheks minutiks. aitäh, juhataja. lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, aitäh selle väga kvaliteetse arutelu eest, ma tahaksin tänada kõiki, kes osalesid selle raporti väljatöötamisel, variraportööre, kalanduskomisjoni sekretariaati, meie nõunikke, Euroopa Komisjoni volinikku ja Läti eesistujat ilma kelleta kõik see ei oleks olnud võimalik. ma tahaks tänada öö, ähm, oma assistenti Millit ja Vetsani. meil on vaja et kõik kaasa lööks, kui me tahame õigusakte õigesti ellu rakendada. siin on oluline meie institutsioonide usaldusväärsus ja mm, kalanduspoliitika. ma soovin, et komisjon, liikmesriigid, parlamendid, kalurid, teadlased võimaldaksid meil selle kohustuse asjakohast elluviimist, millest oleks kasu nii kalavarudel kui kaluritel, sellepärast et ma mõtlen endiselt, et see saab olema raske, nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, ja et äh, tegelikuks äh, lahenduseks sellele probleemile on selektiivsed püügivahendid, aitäh! suur tänu, kolleeg Kadek, sellega on meie arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme